tahaksin teha ühe teadaande. Äh, nii nagu president ütles äh, istungjärgu avades, siis äh, kolleeg Korvin Mikke on esitanud apellatsiooni ning me oleme sanktsioone rakendanud kahele parlamendiliikmele, mis